tere hommikust, daamid ja härrad, kallid kolleegid, jätkame täiskogu osaistungjärguga. Läheme kohe päevakorra juurde, esimeseks päevakorrapunktiks on äh, komisjoni avaldus äh, ja nõukogu avaldus nõukogu eesistujariigi Küprose tegevuskava kohta ja tervitan siin nõukogu eesistujat äh, härra Kristofjast ja annan teile ka kohe sõna.